veel kaasa võtta natuke päikest ka Brüsselisse. liberaalide fraktsiooni nimel olen saanud järgmise palve nimetada tööstuskomisjoni ametisse Silvana Kohmerini. tema hakkab asendama härra Jorgo Tšetšimarkakist